tahaksin veel kord rõhutada, et humanitaarolukord meie välispiiridel on äh, väga murettekitav ja me peame tegema tihedat koostööd koos oma naaberriikidega ja rahvusvaheliste organisatsioonidega selleks, et seda olukorda parandada. väljendan siin ka meie äh, kiitust kõikidele äh, humanitaarpartneritele ja nende tööle. ja nüüd selle abi kohta, mida Euroopa Liit pakub meie välispiiridel, et olukorda parandada, sellest räägime hiljem edasi. aitäh teile tähelepanu eest! suur aitäh, lugupeetud teile eh, minister. ja nüüd, kui saab komisjoni nimel eh, sõna volinik Talli. aitäh, juhataja, aitäh, eh, proua minister, austatud parlamendiliikmed, aitäh selle olulise debati eest. humanitaarolukord, mis on põgenikega meie välispiiridel on äärmiselt oluline ja murettekitav meile kõigile. Euroopa Liit äh, edendab äh, põgenike õiguste äh, kaitset, kas nad on siis asüülitaotlejad või sisserändajad nii Euroopa Liidus kui väljaspool meie piire, meie naabruskonnas. igasugune vägivald põgenike ja sisserändajate vastu on loomulikult vastuvõetamatu. põhiõiguste kaitse, õigusriik, need peavad olema tagatud eranditult. liikmesriigid peavad täielikult, käituma täielikult vastavuses nende põhimõtetega, kui nad rakendavad piirihalduse Euroopa akiid asüüli ja tagasipöördumist. ligipääs asüülimenetlusele ja non-refoulement põhimõttest kinnipidamine vastavalt Euroopa Liidu hartale, need peavad olema alati tagatud liikmesriikidel peab olema paigas vajalik mehhanism selleks, et äh, ennetada pushbacki ja nad peavad ka tagama, et äh, neil on olemas kohased mehhanismid, millega tagada kiire reageering ja uurida igasuguseid selliseid reeglitevastaseid tegevusi. meie väljakutsed välispiiridel on rohked ja komisjon on pidevas kontaktis liikmesriikidega et anda neile toetust, kaasa arvatud rahalist toetust, kool, selleks, et koolitada piirivalvureid, et nad saaksid käituda vastavalt äh, põhiõiguste nõuetega. komisjon jälgib tihedalt ka olukorda äh, välispiiridel ja on kontaktis liikmesriikidega, mis puudutab äh, väiteid, et ei ole kinni peetud Euroopa Liidu õigusest välispiiridel. lepingute valvurina tegutseb komisjon seal, kus vajalik. ja lisaks sellele on meil nüüd paigas uus Euroopa Piiri- ja Rannavalveasutus, millel on oluliselt suurem mandaat ja keskendutakse ka sellele, et on vaja kaitsta põhiõigusi ja just sel põhjusel on koostatud konkreetne põhiõiguste strateegia seal uues agentuuris põhiõiguste ametnik määrati ametisse selleks, et no, ta saaks panustada agentuuri põhiõiguste strateegiasse ja vaadata, et põhiõigustest peetaks kinni. põhiõiguste jälgijad äh, hindavad ka pidevalt äh, sellega, kas peetakse põhiõigustest kinni Frontexi operatiivtegevustes nad on osana, seal osana ühisoperatsioonidest ja on need, kes teostavad valvet äh, põhiõiguste ametniku nimel. agentuur peab suunama tööle nelikümmend äh, sellist äh, monitoorijat selle aasta septembriks. uuel agentuuril on ka kaebuste mehhanism sisse viidud, see mehhanism võimaldab kõikidel, kes on otseselt mõjutatud agentuuri tegevuse per ja personali tegevustest ja kes leiavad, et nende kallal on pandud toime rikkumine, mis on rikkunud nende põhiõigusi või sellised inimesed esind-, esindavad isikud saavad äh, kirjaliku kaebuse agentuurile esitada. see, mis toimub meie välispiiridel, mõjutab Euroopat. see on põhjus, miks Euroopa Liit on alati toetanud äh, ja alati seisnud äh, meie partnerite kõrval välispiiridel ja olnud ka toetamas äh, sisserändajaid ja põgenikke nendes riikides. Euroopa Liit on globaalselt äh, võtmetegija selleks, et aidata põgenikke igal pool maailmas, eriti just naaberriikides ja toetada kolmandaid riike, kes arendavad välja oma asüülisüsteeme, et äh, ja oma võimekust võidelda smugeldamise vastu. näiteks toetab Euroopa Liit Türgit tema pingutustes oma, oma territooriumil vastu võtta rohkem kui neli miljonit põgenikke. see süsteem Türgiga on selgelt mobiliseeritud ja toob endaga kaasa selged mõjud. rohkem kui üks koma neli miljonit haavatavat põgenikku on saanud kasu sellest äh, sotsiaalturvalisuse võrgustikust, mis on kõige suurem Euroopa humanitaarprojekt ajaloos. Euroopa Liit toetab rohkem kui viitesadat tuhandet põgenikku et la-, et lapsed saaksid regulaarselt käia koolis. meie Lääne-Balkani partnerid on osutunud usaldusväärseteks ja tugevateks Euroopa Liidu partneriteks selleks, et hallata rännet ja äh, võidelda julgeoleku väljakutsetega, aga vastuvõtuvõimekus, eriti just Serbias ja Bosnias ja Hertsegoviinas, on venitatud maksimumini ja sisserändajad elavad tihtipeale väga keerukates tingimustes edasist võimekuse abi on vaja selleks, et aidata neil riikidel jätkuvalt äh, hallata rännet, äh, tegeleda sekundaarse edasiliikumise küsimusega selles piirkonnas ja kohelda sisserändajaid humaanselt. selleks, et kõiki neid tegevusi toetada, pakub Euroopa Liit äh, rahalist ja tehnilist abi Lääne-Balkani piirkonnale regionaalsete programmide kaudu mida rahastatakse liitumiseelse instrumendi kaudu, nii et nad saaksid parandada oma võimekust ehitada üles oma riiklik äh, rände haldamise süsteem. ja lisaks sellele on Euroopa Liit äh, hiljuti andnud ka sada kolmkümmend viis miljonit eurot äh, lisaabi Serbiale, Põhja-Makedooniale ja Bosniale ja Hertsegoviinale inst-, liitumiseelse instrumendi kaudu ja kolmkümmend kaks koma kuus miljonit eurot Euroopa Liidu humanitaarabi kaudu. kõik need tegevused Euroopa Liidus sees ja Euroopa Liidust väljas on kõige haavatavamate, eriti just laste ja saatjate alaealiste kaitse meie jaoks eh, prioriteediks komisjon teeb eh, kõik endast oleneva selleks, et aidata liikmesriikidel tegeleda selle olukorraga, mis on meie välispiiridel kõikide mõjutatud isikute väärikus ja turvalisus peab olema tagatud ja kaitstud. päris palju on juba saavutatud, aga teha tuleb veel. me peame leidma ühtse arusaama sellest, kuidas me kollektiivselt kujundame ja haldama eh, rände realiteeti, me peame oma ühiste väärtuste ümber kogunema, vaatama, millised on meie humanitaarsed vastutused, eesmärgiks on muuta meie ühiskond kõikehõlmavaks ja integreeritumaks. ma loodan teie jätkuvale toetusele ja ka nõukogu toetusele, aitäh! suur aitäh, Afna, kallis volinik ja nüüd alustame fraktsioonide sõnavõttudega, alustades loomulikult Euroopa Rahvaparteist. sõna saab härra Raadev pooleteiseks minutiks suur tänu, president. kallid kolleegid, me kõik teame, et Lääne-Balkani marsruut on üks peamisi marsruute Euroopasse ja kahjuks eesliini liikmesriigid nagu Horvaatia, Kreeka kannavad ebaproportsionaalset koormat tulenevalt oma geograafilisest asukohast, nad on alati sisenemise liikmesriigiks me kõik teame, mis toimub ähm, Horvaatia, Bosnia ja Hertsegoviina piiril ja teame, mis toimub äh, Kreeka saartel, äh, sisserändajate voog ei peatu hetkekski. Äh, väga vähesed taotlevad varjupaika ametlikes punktides. ja sageli sisenetakse riiki mitteametlikult inimkaubitsejate abiga kaks tuhat kaheksateist lõpus äh, sai alguse suur rändesurve. Euroopa Komisjon eraldas kuus koma kaheksa miljonit eurot äh, Horvaatiale, abistamaks äh, selle koormaga toimetulekut. tuleb tagada, et kõik välispiiridel võetavad meetmed oleksid proportsionaalsed, oleks kaitstud põhiõigused ja ei rikutaks Euroopa Liidu varjupaigaõiguse eeskirju ja miljoneid eurosid on eraldatud ka Bosnia-Hertsegoviinale, et äh, reageerida rändevoogudele. me saame kaitsta oma välispiiri üksnes siis, kui teeme seda vastavuses seadusega, rahvusvahelise õigusega ja austame ka migrantide õigusi. Horvaatia institutsioonid on selle tööga toime tulnud palun pidage kinni kõneajast ja nüüd äh, saab äh, sõna kolleeg Piire pooleteiseks minutiks. pretsedenditu pagulaste saabumise tipp kahe tuhande viieteistkümnendal aastal näitas, kui nõrk on meie poliitika välispiiridel. nüüd on aasta kaks tuhat kakskümmend, liikmesriikidel on olnud viis aastat lahenduste leidmiseks, aga sellele vaatamata paljudes olu-, kohtades äh, pagulaste olukord välispiiridel ei ole läinud paremaks, vaid hoopis halvenenud. me endiselt vaatame kõrvalt, kuidas äh, rasedad ja lapsed kaotavad oma elud Vahemerel. me endiselt äh, võtame vastu tuhandeid inim-, aktsepteerime seda, et tuhanded inimesed, lapsed, saatjate alaealised elavad pagulaslaagrites ja saadame endiselt tagasi inimesi ebaturvalistesse riikidesse. kinnipidamiskeskused äh, ja muu taoline ei ole lahendus, mida me otsime. loodan, et eesistuja võtab teadmiseks tänase arutelu äh, seisukohad ja ärgem unustagem, et Euroopa Liitu ümbritsevad riigid võtavad endiselt vastu kõige suurema enamuse pagulastest. Äh, e-, riigid, kes on meie naabrid, nendes on ka omaenda kodanikke, kes põgenevad nendest riikidest, näiteks Türgist ja Marokost, me ei saa ka seda unustada. parlamendis räägime sageli euroopalikest väärtustest, sealhulgas inimõigused, inimväärikus ja see peaks kehtima ka pagulastele, kes taotlevad kaitset, aitäh. aitäh, kallis kolleeg järgmisena saab Renew Europe'i nimel sõna kolleeg Atsmani kaheks minutiks uh,. uh suur tänu ja suur tänu ka nõukogu esindajale ja komisjonile, et te olete täna siin. on aeg uh, rändega seotud ummikseisust välja saada. me võlgneme seda oma kodanikele me peame võtma jällegi juhtohjad enda kätte. et säilitada Schengeni piirkond, on tarvis tugevaid välispiire. Renew Europe pakub välja omaenda laiaulatusliku lähenemisviisi, tegime seda ja mõni nädal tagasi. selleks, et äh, vähendada survet Euroopa Liidu välispiiridele, on tarvis uusi rahvusvahelisi partnerlussuhteid kolmandate riikidega ja seda rände teemal, see on ainus lahendus vahepeal on aga tarvis ka ühist lähenemisviisi nende varjupaigataotlejate suhtes, kes ebaseaduslikult jõuavad Euroopa Liidu piiridele. saabumisel peab toimuma vahetu registreerimine ja turvakontroll ja tarvis on humaanseid vastuvõtutingimusi. esimene hindamine peab toimuma vastuvõtukeskuses, äh, tuleb vaadata, kellel on õigus äh, varjupaigataotlusele ja kellel ei ole ja kellel on õigus rahvusvahelisele kaitsele. meil peab olema jagatud vastutus kõigis nendes küsimustes, sealhulgas ka näiteks varjupaiga taotlejate tagasisaatmisel eh, turvalistesse kolmandatesse riikidesse, kui tarvis. ma loodan, et Renew Europe'i konkreetseid ettepanekuid võetakse arvesse tulevase poliitika kujundamisel. on aga kaks küsimust, kas volinik on nõus Renew Europe'iga et äh, Euroopa Liit peab tegutsema juhul, kui liikmesriigid ei saa või ei suuda tulemusi saavutada, nagu me oleme varasemalt näinud. ja kuidas kavatseb komisjon toime tulla varjupaiga taotlejate soovimatu liikumisega Euroopa Liidu siseselt, aitäh! aitäh, kallis kolleeg! järgmisena saab ID nimel sõna Eh, kolleeg Van den Drieschele. suur tänu. viimaste aastatega oleme saanud tunda soovimatuid rändevooge. Eh, sajad, me peame haldama oma piire, mitte sellepärast, et me vihkame inimesi, kes on väljaspool meie piire, vaid seetõttu, et me armastame inimesi, kes on meie piiride sees, meie oma inimesi. kuritarvitatakse inimõigusi, et äh, rännet edendada, soovitakse et mittekodanikud saaksid õigused äh, meie riigis, mis on samaväärsed äh, meie inimeste äh, õigustega. ja ja nüüd on juhtunud nii, et avatud piiripoliitika mm, vahendid on tekitanud selle olukorra, me peame lahendama olukorra piiridel majanduspagulased tuleb äh, saata tagasi ja vastu võtta ainult ehtsad äh, põgenikud. ja inimõigustest peab ka äh, kinni pidama, me ei saa inimesi väärkohelda, aitäh. suur tänu ja nüüd roheliste poolt proua Strik, poolteist, üks minut kui me räägime ühistest välispiiridest, siis räägime ka ühisest vastutusest ja mitte ainult äh, kontrollimaks seda, kes tulevad meie riikidesse, vaid ka kuidas toimivad varjupaigamenetlused, kas inimesi koheldakse väärikalt. me teame ka, et paljudel piiridel ei peeta reeglitest kinni. Äh, tagasisaatmised on väga levinud äh, Euroopas ja isegi homme Strasbourgi kohus teeb otsuse Hispaania kohta. tagasaatmine võib käia käsikäes ka vägivallaga ja tekitada traumat inimestele. eriti on nii Horvaatia piiridel ja seda näitavad paljud aruanded ja tunnistajate ütlused. šokeeriv on olnud see, et kõik asjaosalised on tunnistanud, et selline vägivald tagasisaatmisel toimub, aga Horvaatia valitsus on ainuke, kes seda ei tunnista. see näitab ka seda, et vägivald ei peatu, kui Euroopa Liit vaatab ükskõikselt pealt. me suudame oma väärtustest kinni pidada üksnes siis, kui tegeleme ka selliste rikkumistega piiridel ja nõuame reeglitest kinnipidamist. Euroopa Komisjon peaks põhjalikult uurima neid kaebusi ja väiteid uurimine peaks olema ka osa Schengeni piirkonna hindamisest. komisjon on öelnud, et nad on rahastanud monitooringumehhanismi Horvaatias ja see on kaasa toonud olukorra paranemise, aga me oleme kuulnud, et see ta raha ei ole kulutatud järelevalveks, vaid piirikontrolliks. ja järelevalvet ei toimu seal, kus tagasisaatmised tegelikult toimuvad. kas komisjon kavatseb tõsiselt midagi ette võtta? Äh, et tagada Schengeni tõus toimimine ja tagada ka inimõigustest kinnipidamine. ma tahan küsida komisjonilt, milliseid samme ta kavatseb astuda? kõnelejad katkestati. kolleegid, palun pidage kinni kõneajast. järgmisena ECR-i nimel saab sõna kolleeg Brudinski üheks minutiks. suur aitäh daamid ja härrad, rände põhjustega võitlemine on üks olulisemaid elemente äh, rände haldamisel. millised on juurpõhjused? esiteks ebastabiilsus ja sõda naaberriikides, aga samuti vastutustundetu ja naiivne suhtumine. ja kõik see on ka tähendanud, et äh, paljud põgenikud on jäänud abita, äh, kes seda tegelikult vajaksid, sest majandusmigrandid on äh, muutunud domineerivaks koostöö naaberriikidega ei ole olnud piisav ja tegelikud ohud on kõrvaldamata, see võib kaasa tuua uue rändekriisi, millega me peame hakkama tegelema. nii et peame selgelt välja ütlema, et tarvis on eesmärgipäraseid meetmeid ja liikmesriigid peavad üles näitama ka head tahet. kolleegid kui ähm, te kõneaega pidevalt ületate, siis ma olen sunnitud teil mikrofoni ära võtma, ärge sundige mind seda tegema. järgmisena saab kuue nimel sõna kolleeg Ernst, bitte. kahjuks ei ole mikrofoni. Äh, piiripoliitika peaks olema Euroopa poliitika, mitte liikmesriikide poliitika, nagu näiteks me Horvaatias näeme. rände ja varjupaigapoliitika vajab üle-euroopalist äh, lahendust. ma ei mõista, et Horvaatia, arvestades katastroofi Kreeka hotspotidel, äh, on ise muutunud samasuguseks. Mm, Horvaatia äh, piiripolitsei väärkohtleb põgenikke, ähvardab neid relvadega ja võtab ära nende asjad, telefonid, raha. inimesed, kes vajavad abi, satuvad sellisesse olukorda. on, sellist olukorda ei tohiks olla. Nende inimeste kaitse, laste kaitsmine Äh, ka Horvaatia on äh, sellised kohustused endale võtnud, et kaitsta inimõigusi ja seda tuleb ka tagada. suur aitäh, järgmisena annan sõna kolleeg Papadakisele, palun. kui vaadata olukorda Kreekas, Kreeka saartel on loodud põhimõtteliselt äh, vanglad ja ei ole tagatud korralikud varjupaiga tingimused. inimesi saadetakse välja, väga vähesed saavad varjupaiga ja väga vähesed jõuavad ka tegelikult Euroopa Liitu põhimõtteliselt äh, toimuvad massilised äh, väljasaatmised äh, Kreeka peaks ära võtma oma allkirja Euroopa Liidu Türgi ja Dublini kokkuleppelt. inimesed seatakse lõksu, vabaühendused ei saa teha oma tööd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 Ehm, tagasisaatmiste kohta Horvaatias. ainus infoallikas selle kohta on äh, poliitilised organisatsioonid, kes soovivad äh, mustata Horvaatia valitsust ja ei taha, et me Schengenisse astuks. ning aluseks võetakse ainult illegaalsete immigrantide sõnavõttudele, kes, kellest me ei tea, kes need on, me teame, et nad tahtsid illegaalselt viis-kuus korda Euroopasse tulla ja kuna nad eh, seda ei saanud teha, siis eh, näitavad näpuga Horvaatia valitsuse suunas, ühtegi tõestatud juhtumit ei ole. ei politsei ega kohus ei ole ühtegi juht-, juhtumid tuvastanud. meie võitleme illegaalse immigratsiooni vastu. ärge unustage, meil on kolmsada kilomeetrit äh, piiri, kus ta-, saadet-, tagasi kakskümmend tuhandel korral illegaalsed immigrandid. üheksasada üheksakümmend viis äh, inimkauplejad peeti kinni ning see mõningatele ei meeldi. suur aitäh, kolleegid. Teil on sinise kaardi küsimus kolleeg Ernstilt, kas te olete nõus vastama? palun. jah, on palju tõendeid selle kohta, et toimuvad massilised ebaseaduslikud tagasisaatmised äh, Horvaatia piirilt ja nad ei ole saanud isegi taotleda äh, asüüli. kas te olete sellest kuulnud? ja paljud äh, põgenikud äh, kaebavad, et nendega on käitutud vägivaldselt ja seda on täielikult ignoreeritud. kas te olete lõpuks valmis tunnistama, milline on reaalsus? palun čuo sam mnogo laži u životu ali to što ti... olen kuulnud siin väga palju valesid e, kui teie kordate, kui te kordate ka vale tuhat korda, ei saa sellest veel tõde. selge on see, et need, kes üritavad asüülisüsteemi ära kasutada ja läbi Horvaatia soovivad Euroopasse pääseda, ei tule sugugi mitte sõjapiirkondadest, nagu Bosnia minister ütles. Nad valetavad, need inimesed Eh, ning need on siis teie infoallikaid. mina neid inimesi ei usu ühtegi sõna, teie võite uskuda, mina ei usu. suur aitäh, kolleeg ja nüüd saab sõna kolleeg Sandus eh, pooleteiseks minutiks. suur aitäh, me ei saa mööda vaadata pagulaste äh, kohutavast olukorrast ehm, paljudes maailma piirkondades, eelkõige Euroopa piiridel. nägin toimuvat ise oma silmadega, kui külastasin Horvaatia-Bosnia piiri. nägin ja kuulsin kohutavaid lugusid, ehm, vägivaldse ebainimliku kohtlemise kohta Horvaatia politsei poolt, kus üritati äh, minema peletada inimesi, kes väärikat elu soovivad. täna kuulsime parlamendi algatusest, et alustada uurimist. tervitan seda südamest ning sooviksin, et volinik vaataks vapustavad, hirmuäratavaid pilte, mida ma tegin. nägime Bosniast paljusid pagulasi, äh, ka saatjateta alaealisi, keda hoitakse äh, sellistes tingimustes, mida ei peaks äh, keegi taluma, paljud neist üritavad ühineda pereliikmetega, kes juba on saabunud Euroopasse. see kahjustab Euroopa ähm, olukorda, need inimesed tuleks päästa Mm. ning äh, neil inimestel on vaja legaalseid turvalisi immigratsioonivõimalusi, neil on vaja immigratsiooniviisasid ning äh, siin on ka vaja rääkida perede taasühendamisest, me ei saa selle kõik lihtsalt maha vaikida. suur aitäh. Äh, kolleeg Santos, teil on sinise kaardi küsimus kolleeg Klavakilt. tahaksin öelda ühtlasi kolleegidele et eh, me võtame maksimaalselt ühe sinise kaardi küsimuse ja selle ta kolleegile, kes kõige kiiremini küsib, nii et paluksin, et eh, olge arusaajad. kas te olete nõus vastama sellele eh, küsimusele, kolleeg Lavakil, palun? suur aitäh. mina olen horvaat ja ma tahaks teile öelda, et Horvaatia õnnetuseks, et Horvaatial on väga rängad mälestused Serbia rünnakutest, meil oli siis tuhandeid immigrante, ärge ajage eh, rumalat juttu, mina elan Horvaatias, Horvaatia teeb kõik endast oleneva, et Horvaatia piiridel peetaks kinni Horvaatia ja Euroopa seadustest ja rahvusvahelistest eh, reeglitest. meil ei ole eh, mingisugust okastraati eh, teiste riikide piiridel. Eh, Horvaatia rikub inimõigusi ja rahvusvahelist õigust, kui Horvaatia soovib oma piire kaitsta ja mitte rahvusvahelist õigust äh, rikkuda, siis mikspärast ei ole eh, mingisugust kontrolliorganisatsiooni paika pandud, kes kontrollib olukorda, miks äh, on parlamendis uurimiskomisjon paika pandud. suur aitäh, järgmisena saab sõna kolleeg Pagasar Tundua. suur aitäh Äh, volinik Tali, kui ma nüüd teist õigesti aru sain, ütlesite te, et teeme kõik, mis meie võimuses on. ei, see ei ole tõsi. me ei tee kõike, mis on meie võimuses. teame, et Dublini määrus ei toimi ja hoolimata sellest on nõukogu äh, selle blokeerinud. meil ei ole ühtset legaalset asüülipoliitikat. see on ainus võimalus kogu seda katastroofi kinni pidada. me ei tee kõike seda, mis meie võimuses on. Te ütlesite, et me oleme palju saavutanud, et Moria, aga Moria on põrgu, samus on ähm, põrgu Liibüa, millest te ütlesite, et me aitame olukorda parandada, me ei saa seda teha, kui me ei tee kõige olulisemat, mis on meie käeulatuses deklareerida Liibüa äh, ebaturvaliseks riigiks, see on tõesti meie võimuses millal kasutatakse ära kõik see, mis tegelikult on meie võimuses, volinik Tali? põhiõigused ei ole lihtsalt sõnad. meie kõnnime siin pehmel vaibal ja teie räägite eh, inimõiguse ametnikust, keda aitavad nelikümmend teist ametnikku, kui inimelud on ohus, siis ei ole meil aega ilusate sõnade tegemiseks. suur aitäh, järgmisena saab sõna kolleeg Mardella äh, Äh, pooleteiseks minutiks, palun. suur aitäh, härra president. pagulaskriis, mis algas kaks tuhat viisteist, ei ole tegelikult üldse mingi kriis. Euroopasse saabuvaid pagulasi on muutunud tsunamiks äh, iga-aastaseid saabujaid on kaks korda rohkem ehk seitsekümmend tuhat kaks tuhat üheksateist Samose saarele. Äh, neid on rohkem kui saare elanikke ning äh, Nad tulevad kas üle maapiiri eh, Türgist või Ebrose jõe. see näitab, et Frontex on absoluutselt võimetu ning samuti ka seda, et kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta lepe Türgiga ei pea. võime rääkida lõputult eh, sellest, mis olukorras need inimesed elavad eh, ja äh, ja seda selle asemel, et põhjustega tegeleda. kõik äh, vastutavad kõik need, kes oma sõnadega või poliitiliste sammudega avasid oma ukse äh, äh, pagulastele ning samuti ka need, kes üritavad humanistlikud olla selle, seda nii piiridel kui ka muude tegevustega üle eh, Türgi eh, piiri tuleb pidevalt uusi paate, Kreeka on teinud õiged sammud, öeldakse, et iga inimene Eh, eh, võib kodust lahkuda, kui ta elu on ohus, kuid see ei tähenda seda, et kõigi teiste inimeste elud ja kodud on ohus, võite kindlad olla, et kahekümne eh, inime-, kahekümne esimene sajand on rahvaste sajand. suur aitäh, järgmisena saab sõna kolleeg Markart pooleteiseks minutiks, ähm. suur tänu, ma olen Euroopas üles kasvanud ja kui ma üles kasvasin, siis ma arvasin alati, et inimõiguste rikkumised, riigipoolne vägivald, humanitaarkriisid on midagi, mis toimub kuskil mujal, mitte Euroopa Liidu liikmesriikides aga nagu päästeoperatsioonid Vahemerel on näidanud, see võib ka meil juhtuda, inimesed põgenevad islamivõitlejate eest, ja inimesed, kes jõuavad Lesbosele, ka need on öelnud, miks meid koheldakse nagu loomi, mul ei ole sellele vastust. ja mm, Horvaatia, Bosnia-Hertsegoviina ja tegelikult seal ei ole äh, raporteid teinud mitte ainult vabaühendused, vaid ka Euroopa Liidu enda asutused, kes on näinud, mis seal toimub, näinud seda vägivalda, mis toimub tagasisaatmisel. Äh, meil on reeglid, mida peaksid kohalduma välispiiridel, aga millest ei peeta kinni, ei järgita demokraatia põhimõtteid. ma küll usun Euroopa Liitu, aga usuksin sellesse rohkem, kui me tõesti näitaksime üles oma tegelikku olemust me peame lubama seal tegutseda sõltumatul inimõiguste jälgimise mehhanismil, kes saab anda olukorra ülevaatest, mis seal täpsemalt toimub, oleks äh, ka oluline, kui Horvaatia ise näitaks, et sellist olukorda ei sallita ja aitaksid kaasa, aga siiani ei ole nad seda teinud. Eh, kolleeg Markhart, teile on äh, sinise kaardi küsimus kolleeg Zovkolt, kas olete nõus sellele vastama, palun? Sorry, micro. Teil pole mikrofoni. Mr Markert, I was refugee myself during härra Markert, olin ise põgenik äh, sõja ajal endises Jugoslaavias ja töötasin äh, advokaadibüroos tuhandete sisenejatega, ainult üks viis on tuvastada, kas politsei tegutseb õigesti või valesti, see, mida teie ütlete, on häbematu vale, ei tohi äh, kasutada siin ära tõelisi äh, asüüli taotlejad nendele valede levitamisega siin. et vaba, te võtate sõna tõeliste asüülitaotlejate vastu, kasutate ära neid inimtragöödiaid äh, siin kojas, süüdistades Horvaatiat asjas, mida ta ei tee. poolteist miljonit Horvaati elavad äh, Bosnia-Hertsegoviinas, äh, on Bosnia serblasi ja Horvaatia, kellele anti Horvaatia kodakondsus sõja ajal ja me kaitseme ka neid. kolleeg Markvard kolleeg Markart. jah, ma tegelikult juba ütlesin selle kohta, aga näiteks äh, ka ajakirjandus on seda uurinud, on videod selle kohta, mis toimub tagasisaatmisel, teie ütlete, et see on kõik fake news. Äh, ma ei kujuta ise võib-olla seda olukorda ette, aga kui teil on endal selline kogemus, siis oleks hea, kui te ise läheksite ja räägiksite vahetult nende inimestega, keda on tõesti pekstud piiridel, keda on väärkoheldud. suur aitäh, nüüd saab sõna kolleeg Frankos üheks minutiks. aitäh, juhataja tahaksin äh, rääkida nende kreeklaste nimel, kes näevad, mis äh, toimub tele, televiisori vahetuses, inimesed, kes elavad äh, Kreeka saartel. fakt on see, et Euroopa Liit ei luba vabaühendustel oma tööd teha ja ei võta midagi ette moslemite vastu, kes tahavad muuta Euroopa üheks suureks mošeeks on häbilugu, et Euroopa Liit kasutab maksumaksjate raha selleks, et äh, anda tasuta raha illegaalsetele sisserändajatele, samal ajal kui päris paljud kreeklased on pidanud maha müüma oma autod äh, majanduskriisi ja vaesuse tõttu. Kreeka, tahame kristlikku Kreekat, mitte mingit multikultuurset Euroopat, aitäh! suur aitäh, järgmisena saab sõna kolleeg Arvanitis. aitäh, juhataja. ma kardan, et meil on suurem pilt silmist kadumas. ja me oleme unustamas äh, sisserändajate ja süülitaotlejate põgenike väärikuse ja see on küll kohutav, kui Euroopa Liit Äh, on muutumas äh, inimeste jaoks selliseks põrguks. Serbias, Bosnias ja Hertsegoviinas äh, ja teistes riikides näeme me vägivalda nende inimeste vastu. ja me oleme näinud seda ka oma silmaga. sotsialistid, rohelised, teised Euroopa Parlamendi saadikud on näinud tuhandeid inimesi, kes on meeleheitlikus olukorras ja meile öeldakse, et see on kõik, need on kõik võltsuudised, aga me oleme näinud seda kõike omaenda silmaga ja see on täiesti kohutav. Need on lihtsalt, see on lihtsalt äärmus parempoolne retoorika. mina ütlen, et Kreekas peavad sisserändajad ellu jääma äh, väga külmades äh, tingimustes. ja minu küsimus on, et millised on need ettepanekud, mis äh, olukorda parandaksid? suur aitäh, järgmisena saab sõna härra Konstantin Obiols. We cannot look at refugees as an external me ei saa vaadata põgenikele kui välisasjale, sest et Äh, põgenik on, äh, põgeniku staatus on meie jaoks äh, väga tuttav, mitmed põlvkonnad eurooplasi, kaasa arvatud minu riikides, kes põgenesid Franco režiimi fašistliku õuduse eest kaheksakümmend üks aastat tagasi, nende elud pääsesid tänu sellele, et nad olid põgenikud ja põgeniku staatuses. täna on põgenike lapsed ja lapselapsed ka siin kojas saadikud ja kes teab öö, kas nad on võib-olla ka kahjuks tulevaste põgenike vanemad ja vanavanemad, aga põgeniku staatus käib käsikäes tervitava vastuvõtja rolliga. Euroopas peab äh, põgenikel olema turvaline, kõik, kes tahavad äh, põgeneda sõdade eest, kas need on siis relvade või majandusega võideldavad sõjad, peavad tundma, et Euroopa on kodu Nad ei pea kuidagi hüvitama kolonialismi pattusid, tuleb kiirendada progressi ja rahu maailmas, aitäh! suur aitäh, järgmisena saab sõna kolleeg Dupont üheks minutiks. lugupeetud president, kolleegid, me oleme rääkinud varem olukorrast Kreeka saartel, täna räägime Horvaatia piirist meie varjupaiga- ja rändepoliitika saab toimida üksnes siis, kui järgitakse rahvusvahelist ja Euroopa õigust ja humanitaarseid standardeid. samaaegselt saab see toimida üksnes ka siis, kui me tegeleme tagajärgedega. välispiiride kaitse on üks alustingimus nii Kreeka, Horvaatia kui ka teiste Euroopa Liidu liikmesriikide jaoks on see oluline meil on tarvis reeglite järgimist, aga ei saa neid jätta ka üksi vastutama selle olukorra eest. küsin nõukogult ja komisjonilt, äh, kui vaadata seda olukorda ja ebastabiilsust, siis äh, meil on tarvis äh, tulevikukindlat rändepakti. aitäh! suur aitäh teile, kolleeg! järgmisena saab sõna härra Lobessagile äh, pooleteiseks minutiks. aitäh, president. vägivald, arstiabi puudumine, õigusabi puudumine, info puudumine, need on äh, humanitaarõiguse rikkumine, Euroopa õiguse rikkumine, hoolimata süüli äh, õigusest. komisjonil on kohustus sekkuda ükskõik kus ja, ja eriti juhtu, juhul kui Euroopa inimõiguste protokoll nelja räigelt eh, rikutakse, mis kohistab eh, kõikides, eh, kõiki liikmesriike teatud standardite säilitamisele ning Euroopa fondide kasutamine sõltub rangelt põhiõiguste austamisest, see puudutab ka asüüli- ja immigratsioonifondi. komisjon peab tegema veel midagi enamat, ta peab garanteerima äh, et ei oleks äh, võimalik äh, saada inimesi tagasi sellisesse riiki nagu Liibüa ja komisjonil peab lõpuks ometi olema võimalik äh, legaalsed kanalid avada Euroopa Liitu saabumiseks, et inimesed saaks, saaks saabuda legaalselt. see on töö, mis meil praegu ees seisab. suur aitäh Teile on sinise kaardi küsimus kolleeg Šodorovalt, kas olete valmis sellele vastama, palun? Mihhaila. lugupeetud kolleegid. me võtame vastu tuhandeid põgenikke. ma nõustun, et Euroopa liit on turvaline sadam abi otsijatele, aga Tšehhi Vabariigi sotsialistlik siseminister soovib ka, et viiskümmend saatjata alaealist Süüria laagrist võetakse vastu, sellest on keeldutud Te mainisite sotsialiste Euroopa Parlamendis ja samas ka Tšehhi ministreid. mina ei maininud ainsatki äh, poliitilist parteid ühestki riigist, kuid äh, selge peab olema see, et äh, kes, kõik me esindame liikmesriike, kes kirjutasid alla les- Äh, Lissaboni leppele ning põhiõiguste hartale, muuhulgas tegi seda ka teie riik, seega ei ole mitte mingisugust õigust tagasi pöörduda, sest Euroopa äh, õigus annab meile kohustused, see tähendab seda, et tuleb austada ka süülitaotlejaid. me hääletasime täna FADO-t just nimelt sellepärast, et kontrollida Schengeni piiridele saabumist, aga kui need inimesed on siia saabunud, siis on neil absoluutselt õigus sellele, et nende põhiõigusi austataks kõigi liikmesriikide poolt, aitäh!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 ja siin me näeme Horvaatia esindajat ja Horvaatia eesistujat, ma tean, et mida te tahate meile öelda, et see ei ole tõsi, ei ole mingit tõestust ja nii edasi. eelmisel nädalal avaldas vabaühenduste grupp raporti selle kohta, mis on eelmise aasta jooksul toimunud. dokument näitab, et Horvaatia ametivõimud saadavad need inimesed tagasi Bosniasse ja Hertsegoviinasse Neid pekstakse keppidega, õhupüssidest tulistatakse, et nad on paljajalu, tihtipeale ei ole neil isegi riideid seljas. isegi Horvaatia um-, ombudsman, ÜRO agentuurid, isegi mõned Horvaatia politseinikud on tõstatanud siin muret Euroopa Komisjon oma eelmisel ametiajal küll tegi siis mida, ütlesid, et Horvaatia täidab Schengeni kriteeriumit, ehk siis see selleks. aga kui te, kui vaja, siis ma lähen ise sinna üleöö ilma ette teatamata ja siis näitan teile oma fotosid sellest iga kord, kui te ütlete, et kus see tõestus siis on. Eh, suur aitäh, teil on sinise kaardi küsimus kolleeg Ressleril, kas te olete valmis talle vastama, palun, kolleeg Ressler. kõik äh, kes soovivad rahvusvahelist kaitset, peavad läbima piirikontrolli, esitama ka dokumendid isiklikult. Miklast äh, lähtub, et Horvaatias on nii vähe asüülitaotlejaid äh, kallis kolleeg Ressler, ma ei rääkinud äh, mingitest äh, miinimumtaotlustest äh, asüüliks ja nii edasi, ma lihtsalt rääkisin sellest, mis toimub Euroopa välispiiril Horvaatias. Te ütlete, ei ole mingit tõestust, kõik see on valed ja nii edasi. võib-olla me ei ela siis samas maailmas, võib-olla me võiksime seda asja arutada kohvitassi taga siis ma, me saaksime vaadata neid videosid ja fotosid, aga ma ütlesin, et kui vaja, siis ma lähen ise sinna koha peale, ma olin seal reporter, reporterina, aga olen valmis sinna minema ka poliitikuna, isegi suurema rõõmuga, sest et sellisel juhul saan ma teile seda asja ise tõestada, tõestada, mis seal tegelikult toimub, kui te ei usu raportööre. suur aitäh, järgmisena saab sõna kolleeg Blaško üheks minutiks. lugupeetud ähm, eesistuja, suur tänu. mul on tõesti äh, kahju, millises olukorras äh, tuhanded migrandid on. parlamendisaadikuna aga äh, teeb muret ka see, milline on ametivõimude reaktsioon ja äh, enamik migrante tuleb tegelikult nendest riikidest, kus ei ole sõda, nad tulevad Euroopasse vaid otsima lihtsamat äh, elu, sotsiaalseid eeliseid. kas meil ei ole piisavalt enda probleeme, sotsiaalseid probleeme, mis on meie oma kodanikel, pensionäridel? et me peaksime hakkama eelistama migrante äh, millised on nende õigused, mis on suuremad kui pensionäridel, kes on eluaeg teinud tööd, maksnud maksu. nii et me ei tohiks eelistada migrante Euroopa kodanikele, aitäh suur aitäh, järgmisena saab sõna kolleeg Vooselager. kaks nädalat tagasi juba arutasime olukorda Kreeka saartel ja mul tekib küsimus, et kui palju on tegelikult seal kohapeal muutunud sellest ajast, kui me seda asja arutasime ja vastus on, et olukord muutus halvemaks, Euroopa Liidu tasandil ei tehtud mitte midagi, et olukord paremaks muutuks, me andsime küll raha, aga lõppkokkuvõttes äh, see, et äh, ehitatakse mingi ujuv barjäär, et inimesed isegi ei jõuaks äh, asüüli taotlemiseni, olukord para-, halveneb äh, laagrites, selle vastu protesteerivad nii kohalikud elanikud kui põgenikud, nii et ma tõesti paluksin, et te lõpetaks ük-, üksteise süüdistamise komisjonis ja nõukogus ja et mõlemad pooled käituksid nii palju kui võimalik, et olukorda koha peal parandada, et täna käivitatakse tsiviilkaitsemehhanism komisjoni poolt ja nõukogu poolt tähendaks see seda, et tegelikult ka võetakse vastu alaealised ja teised põgenikud, kes väga meie abi seal kohapeal vajavad. tegutseme täna, mitte homme. suur aitäh teile ja järgmisena saab sõna kolleeg Džambatski üheks minutiks. president, уважаеми, чувам, че критикувате Хрватска kallid kolleegid, ma kuulen siin, kuidas te kritiseerite Horvaatiat, aga selleks teil mingit alust ei ole, teil ei ole mingit põhjust kritiseerida Horvaatiat, Kreekat või Bulgaariat, sest et need meie riigid on need, kes kaitsevad teid äh, moslemite, džihadistide ja terroristide eest. meie oleme need, kes äh, peatavad need, kes on saabunud vallutama Euroopa linnasid ja iga riik peab kaitsma omaenda piire iga riik on suveräärne ja mitte keegi teist ei saa nõuda, et suveräänsed riigid laseksid terroristid omaenda territooriumile. aga räägin teile seda, et mis te teete, on silmakirjalik. ütlen teile, miks. kõik te, kes te väidate, et hoolitse nii, hoolite nii palju, ei ole mingit isiklikku näidet olnud, tõstke käsi, kes on omaenda koju vastu võtnud Afganistani terroristi või džihadisti, kas äh, keegi on, selline on teie elutoas koos teie lastega elamas? ma tõesti tahaksin näha mõnda kätt, ma ei näe ühtegi, nii et palun ärge olge silmakirjalikud, suur aitäh. suur aitäh. järgmisena saab sõna kolleeg Walsh üheks minutiks suur aitäh, ma olen üllatunud, et sellele ei esitatud mingit sinist kaarti pärast seda, kui meie kolleeg Etserist sõna võttis. Need väljakutsed, mis meil on äh, piiri turvalisel hoidmisel, on suured ja kasvavad. üha rohkem inimesi, inimesi üritab leida paremat elu Euroopa Liidus eemal vägivallast, vaesusest ja kliimakatastroofidest. Need kohutavad tingimused äh, ükskõik millises Euroopa Liidu põgenikulaagris, ükskõik millises riigis siis, millest me oleme täna rääkinud, need on väga suure surve all inimeste poolt, kes on kõige haavatavamad ja inimeste poolt Euroopa Liidus, kes on unustanud toetada meie vendasid ja õdesid. olukord on kannatamatu ja kui me siin lihtsalt räägime asjadest, siis me ei aita kedagi see ei saa olla lihtsalt väike hulk riike, kes kõik vastu võtavad, meil on vaja Euroopa abi Euroopa projekt äh, on tegelikult langenud omaenda edu ohvriks, me peame olema äh, kaastundlikud nende inimeste osas, kes on riskinud oma elud, et siia saabuda ja me peame leidma ka solidaarsust äh, oma, toetamaks oma liikmesriike, kes on kõige suurema inimvoo eesmärgiks. ma näen, et minu kõneaeg on läbi, ütlen lihtsalt, et meil on vaja strateegilist kaastundlikku lahendust hetkel äh, Äh, proua volinik ülevalt alla ja üks kohene lahendus, mille me ehk leiaksime, on see, et seda vestlust, äh, et see oleks äh, see dialoog peab aset leidma täiskogus ajal, kui rohkem, kui siin on rohkem saadikuid kui neliteist või viisteist seda asja arutamas. suur aitäh, meie järgmine kõneleja on proua Vollat, üks minut. kaks korda ma olen isiklikult käinud kohapeal ja vaadanud humanitaarolukorda Horvaatia välispiiril, see on äärmiselt dramaatiline, eriti mis puudutab saatjate alaealiste olukorda. Äh, kohalikud elanikud, äh, poliitikud äh, on ka mures selle olukorra pärast, nad on jäetud lihtsalt üksi. nii nagu aga komisjon ja nõukogu ei aita meid ka edasi Euroopa Liit kannatab sellel rohkem kui Brexiti all. nii et palun äh, hoolitseda kiiresti selle humanitaarse kohutava olukorra pärast, lapsed tuleb päästa sellest olukorrast ja tarvis on ka sõltumatut järelevalvet äh, sellel piiril. ja palun looge lõpuks solidaarne ühtne Euroopa varjupaigasüsteem, kus ei oleks väärkohtlemist ja ebaseaduslikke tagasisaatmise. tarvis on ehtsaid lahendusi seoses inimõigustega, professionaalset lähenemisviisi, et meie usaldusväärsust taastada, aitäh! suur tänu! jah, ma tahan eh, tõesti eh, tervitada kõiki, kes meid kuulavad ja vaatavad ja nüüd saab sõna proua Sardon. jah, pagulaste, migrantide olukord kinnipidamiskeskuses on midagi, mis on meie südametunnistusel. inimesed on meeleheitel tulnud meie juurde ja üritavad nüüd tõesti ellu jääda nendes kinnipidamislaagrites ja tihtipeale panevad toime selleks ka kuritegusid. aga see on silmakirjalikkus, me jätame kõik need mured Vahemere riikide kanda. miks ei lõpetata äh, nende aluste saabumist meile? miks ei panda inimesi järele mõtlema kodupaigast lahkumise üle? Äh, Salvini on äh, üks nendest, kes tahab peatada illegaalse immigratsiooni. võidelgem koos inimsmugeldamiste vastu. E suur tänu. järgmine on proua Krukk ECR fraktsioonist. ma tänan, juhataja, daamid ja härrad kui me vaatame liberaalset Euroopa meediat, võib jääda mulje, et rändekriis aastal kaks tuhat kuusteist jõudis lõpule, aga reaalsuses kõik jätkub ja siin on kaks aspekti, humanitaaraspekt, välispiirid ja teine probleem on rändekriis Euroopa Liidu siis. me oleme näinud statistikat, mis väidab, et olukord on endiselt väga keeruline ja kõik see on Euroopa Liidu kaks tuhat viisteist poliitika tagajärg, kui kõigile piirid avati. ja enamik klassifitseeriti tollal tulijatest ehm, pagulasteks, aga tegemist, suures osas oli tegemist majanduspagulastega. võib-olla oli see meelega nii eesmärgiks oli miljonid inimesed toimetada Euroopa Liitu ja kujundada uus Euroopa kodanik, kes on mittekristlane. Euroopa Liidul on ressursid ju tegelikult olemas, aga on vaja uut ideoloogiat. ma tänan ja nüüd härra Meelo Rahvapart-. Rahvapartei fraktsioonist. suur tänu. mitte ühtegi maailma riiki ei jäta eh, piire lahtiseks, et tulgu, kes tahab. aga Euroopa Liit on kuidagi teistsugune. muidugi tuleb respekteerida neid, kes tahavad paremat elu ja peame olema väga-väga humanitaarsed, aga meil on ju vähe ressursse. ja sellepärast peamegi Euroopa Liidu piire kontrollima väga eh, rangelt. tuleb vahet teha, kes on kes. üks on migrant, üks on pagulane. pagulased on eh, hõlmatud nende seadustega, mis eh, migrantide kohta ei käi. Need, kes on pagulased, keda peetakse pagulasteks, on inimesed, kes peavad tõesti elu eest põgenema kuhugile turvalisemale maale ja nüüd need, kes äh, on migrandid, tulevad äh, kuidas ise tahavad, äh, otsivad tööd, aga tuleb arvestada ka sellega, mis on, mida tähendab lähimuspõhimõte. praegu kui meie ei suuda kontrollida, kes Euroopa Liitu tuleb, siis see ohustab meie endi töötajaid, sotsiaalsfääri ja nii edasi. tänan. Teil oli üks minut ja nüüd saab kolleeg Noiser Sotsiaaldemokraatide fraktsioonist sõna, aga üks hetk. rohe, sinise kaardi küsimus. sinise kaardi küsimus on teile kas te olete valmis vastama? jah. Te viitasite sellele, et õiguslik alus on erinev äh, pagulaste ja sisserändaja puhul, see on muidugi õige, aga tekib küsimus, et kas ka mitte sisserändajatel ei ole siiski põhiõigused, inimõigused või ei kehti see teie meelest sisserändajate kohta, vaid ainult pagulaste kohta?